esimese, teise märtsi kohtumisest äh, on ja laiali jaotatud, kas selle kohta on tähelepanekuid ja märkuseid? siis on need protokollid äh, kinnitatud